Okay, um, good morning everybody. tere hommikust kõigile. nagu te teate, siis äh, Arliini raporti hääletamise lükkasime me edasi, nii et aega peaks meil olema täna vabalt. oleme jõudnud äh, päevakorrapunkti seitse juurde, aseesimehe valimine ning annan Eliisele sõna. Thank you very much, madam chair, I will speak in english to make it Äh, suur tänu, räägin inglise keeles, et saaks see jutt kiirem, ütleb kõneleja. tahaksin äh, teile teatada, et Marlene Mizee, meie uus kolleeg, on äh, meie komisjoni aseliige, härra Sekluna lahkus selle järel ning ma tahaksin välja pakkuda, et ta võtaks härra Sekluna koha üle ning ma tahan, et komisjon kiidaks selle ettepaneku heaks. I can now ask whether Sharon Bowles. ma tahaksin küsida, et kas on veel sõnasoovijaid sel teemal või võime lihtsalt olla nõus heakskiidu teelde ametisse nimetada? ma arvan, et kutsume teid lihtsalt siia üles ja võite oma platsi siin sisse võtta.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 oh, champagne, no we haven't got champagne. šampust praegu ei pakuta, vabandust. parlamendi eelarve vist on kitsaks jäänud äh, kärpeajad. Läheme edasi. kui me suudame ennast nüüd äh, kuidagi suunata selleni, et hakkame minu raportis hääletama. mul on alati niisugune tunne, et äh, tegemist on huvide konfliktiga, kui ma ise oma raportit siin äh, esinaise pingist juhatan. aga nagu te teate, siis eh, tegemist on päevakorrapunktiga üheksa. ma ei hakka proovihääletust eh, läbi viima, kui kaartidega tekib probleem, siis vaatame edasi. lõige üks, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud lõige kaks, eh, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, poolt, vastu, erapooletud. ma usun, et see on vastu võetud, aga kontrollime palun palun lisage minu hääl ka juurde. oleme muudatusepanek viis juures. hääletus on avatud. ja üks äh, lisa juurdehääl, sellepärast et see on minu oma. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt. vastu. kontrollime, olge head ma arvan, et fraktsioonide järgi oleks äh, küll tagasi lükatud, ei, pigem äh, fraktsioonide kaupa oleks see küll vastu võetud, aga kohalolijaid on vähe. nüüd on hääletamine lõppenud ja see on tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on tagasi lükatud kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd liigume edasi. hoolimata sellest, mis on hääletusnimekirjas, läheme kompromiss B poole, B juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. edasi muudatusettepanek viisteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi kuusteist. ma arvan, et teises osas me hääletasime midagi, mis on täiesti võimatu minu arust, aga kuusteist suulise muudatusettepanekuga. kas on suulise muudatusettepaneku vastu keegi? ei ole siis koos selle muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, E poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, edasi kolmkümmend, muudatusepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus kogu teksti üle. kas kõik on hääletanud? kolmkümmend kaheksa poolt, üks vastu ja kolm erapooletut häält. nii et suur tänu. ma ütlesin, et me peaksime otsustama, mida teha finantstehingu maksu küsimuses ja nende arutelude põhjal ma saan aru, et raportöör on praegu valmis lükkama edasi hääletamise kuni seitsmeteistkümnenda või kaheksateistkümnenda juunini, lootes, et me jõuame kokkulepetele selleks ajaks. ta ütles, et see on nii-öelda tingimuslik kokkulepe, et siis me läheksime juulis täiskogule. ma arvan, et see ei ole erinevatel põhjustel eh, võimalik, me ei saa sellist tingimuslikkusega nõus olla ning eh, loomulikult esimeste konverents on see, kes lõplikult otsustab, mis täiskogule läheb ja mis mitte. ma arvan, et me peaksime hääletamise selleks ajaks küll edasi lükkama, loodetavasti jõuame me edasi. kui edusamme ei tehta, siis me peame juunis uuesti asja üle vaatama. aga ma loodan, et äh, kõik äh, fraktsioonid äh, teevad hoolikalt tööd, et selle teemaga edasi minna ja me tuleme komisjoni juurde tagasi, kui näiteks on olukord selline, et me ei saa täiskogule üldse minna. Anni tahtis äh, sõna, siis kõigepealt Anni Podimata. me võiksime muidugi hääletada siin ja kohe, et mida me hakkame siis tegema. eile ma ütlesin, et ähm, hääletus tuleb, kui see vajalik on, aga Anni Podimata, palun. Yes uh,, thank you. suur tänu, proua esinaine. nii nagu te viitasite, siis äh, EKONi hääletamise edasilükkamine seitsmeteistkümnenda juunini oli esialgne kokkulepe. see annab meile veidikene manööverdamisruumi selleks, et me jõuaksime kompromisskokkuleppeni. sellegipoolest arvan ma, et finantstehingumaksu diskussioon on juba aset leidnud peaaegu kolme aasta jooksul ja oleks täiesti tehtav ka kokkuleppe jõudmine, kokkuleppele jõudmine enne seitsmeteistkümnendat, nii et me saaksime enne suvevaheaega täiskogul hääletada et ma tahtsin lihtsalt äh, öelda, et meie eesmärk hääletada täiskogul enne suvevaheaega on väga oluline. Udo, you ask the floor. Udo, palun. ja proua esinaine, ma tahtsin paluda teil selgitada seda arvamust, et mikspärast me tingimuslikult ei saa äh, hääletada. ma tean väga palju selliseid menetlusi, kus raportöör on variraportööridega kokku leppinud, et kui selleks ja selleks ajaks ei ole ühtmeelt äh, leitud, siis äh, sellega täiskogule minnakse või ei minda. nii et seetõttu see tingimuslikkuse vastane positsioon, mida te olete võtnud, on minu jaoks üllatav. ma arvan, et ei tohiks siin kindlasti raport tööri oma otsustusvabaduses piirata. Äh, sest äh, tema ülesanne on valida ju hääletustähtaeg äh, ja see aitaks parlamendi positsiooni tugevdada. I understand what ma saan aru, ütleb Sharon Bowles, aga loomulikult tähtaja valimine ei ole ainult raportööri ülesanne. Markus, palun. suur tänu. ma arvan, et me ei peaks sääsest elevanti tegema, igaüks teab, kuidas päevakord kokku pannakse ja kui fraktsioonid on nõus raportööri ettepanekuga ja teevad omalt poolt kõik sellest, et see jõuaks ka äh, esimeste konverentsi päevakorda ja siis äh, jõuab see ka täiskogule. mikspärast me peaksime nüüd siin äh, sellest probleemist suurema probleemi puhuma, kui tegelikult asi väärt on? Okay, so I, what I ma panen ette, ütleb Sharon Bowles, et me lükkame edasi selle hääletamise seitsmeteistkümnenda, kaheksateistkümnenda EKONi komisjoni kohtumiseni hääletamise. kui selleks ajaks on tekkinud raskused, siis vaatame, kuidas edasi saab, aga praegu on meie eesmärk see, et hääletame siis juuni keskel. ja siis on aeg, on aega ka veel, et see küsimus jõuaks juuli täiskogule. kui me aga ei saa seda hääletamisküpseks, siis vaatame edasi suur tänu. volinik Almunia peaks jõudma siia kell kümme kolmkümmend, mis tähendab, et meil on kümme minutit pausi selle ajani, kuni volinik jõuab kohale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 okei okay,, right. niisiis, kolleegid, hakkame uuesti pihta. mul on väga hea meel tervitada siin konkurentsivolinik Joakim Alamunjat, Almunjat. härra Almunja on alati valmis äh, külla tulema, probleem on tavaliselt aga meiega, et kas meil on piisavalt aega komisjoni koosolekutel tema vastuvõtmiseks, aga mul on hea meel, et nüüd me selle aja leidsime jäl-, järgime siis äh, tavalist formaati arvamuste vahetuse puhul, kõigepealt saab sõna volinik ja siis järgneb ähm, küsimuste-vastuste voor viieminutiliste plokkide kaupa. Joakim Anamunja, teil on äh, umbes kümme minutit. suur tänu, proua esinaine, austatud äh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad suur tänu majanduskomisjonile ja teie esinaisele jälle kord äh, võimaluse eest äh, teile rääkida iga-aastasest äh, konkurentsiaruandest aasta kaks tuhat kaksteist kohta. eelmisel aastal loomulikult pidime jätkama oma tegevust väga keerulises kontekstis pea kuus aastat on nüüd möödas majanduskriisi äh, lahvatamisest Euroopas, me oleme üritanud maadelda väga tõsiste poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal äh, alanud kriisi tagajärgedena ja loomulikult on konkurentsiseadusandlus väga oluline kogu selles kontekstis ja ma loodan, et meie eelmise aasta tegevus äh, peegeldab seda, kui oluline on meie jaoks olnud äh, selliste hoobade reguleerimine, näiteks nagu riigiabi, ettevõtete liitumise kontroll ja nii edasi meie eesmärgiks on alati olnud äh, madalamate hindade tagamine valdkondades tarbijate jaoks, kus seda on kõige rohkem vaja olnud. meie tegevused on äh, ka siseturgu tugevdanud, äh, mida näitavad äh, väga paljud äh, juhud näiteks finantsteenuste valdkonnas, võrguettevõtluses, näiteks gaasivõrgud ja telekomi võrgud, mis on kindlasti majanduse Äh, tuiksoonel. eelmisel aastal äh, olime me väga veendunud ka selles, et me peame oma poliitikaid kohandama muutuvate äh, majanduslike oludega, selleks et liikmesriigid saaksid oma väheste vahenditega nii palju kui võimalik ära teha. me käivitasime ka moderniseerimisstrateegia, millest ma tahaksin ka rääkida. me kavatseme esitada ka äh, äh, mm, erasektori jaoks oma seadus andlikud eelnõud eraseaduses jõust, jõustamise osas. nüüd, eelmisel aastal esitasime riigiabi nõuded äh, raskustesse sattunud pankade puhul, see on jällegi kord meiepoolne panus läbipaistvama pangandussektori suunas, tõesti, Pangandusliidu lõpule ehitamine, sealhulgas ka ühtse kriisilahenduskorra loomine äh, annab meile raamistiku, millega me saame lahti praegustest probleemidest ja selle juurtest samal ajal parlament koos nõukoguga on jõudnud äh, pankade äh, maksejõulise taastamise ja öö, äh, öö, osas öö, see on suur samm edasi aga oluline on see et see rakenduks nii kahekümne seitsmes liikmesriigis kui ka euroalas ja sellepärast oleme me esitanud öö, oma riigiabi reeglid ja tahame neid uuendada selleks, et see vastaks uuele seadusandlikule raamistikule. mis puudutab nüüd meie tegevust eelmisel aastal, siis me langetasime üheksateist otsust selle erakorralise riigi, riigiabi osas finantssektorile. kriisiraamistiku vastuvõtmisest oleme me langetanud kuuskümmend kaks otsust see, mis puudutab äh, nii äh, likviidsust puudutavaid otsuseid kui ka restruktureerimisotsuseid ja kakskümmend kaheksa otsust äh, praegu on langetamisel. ma tuletaksin meelde siis pangandussektori restruktureerimise osas kindlasti Hispaania juhtu, see oli erakorraline ju-, juhus, sellepärast et selle aluseks oli vastastikuse mõistmise memorandum kahekümne, eh, kaheksandast juulist kaks tuhat kaksteist. lisaks sellele otsused kahe Landespanki osas Läti eh, eh, Mortgage Bank ja Dexia Pank. me oleme kasutanud ka tõi-, teisi meetmeid finantssektoris, mis puudutab äh, ettevõtete ühil-, ühe, ühinemise üm, ümbersõnastamise küsimust, siis eh, kindlasti eh, kõige olulisem oli e-, Euronexti ja Saksa börsi ühinemine. jätkasime ka oma tegevust eh, tehinguhindade osas. eelmisel nädalal avasime ametlikud uuringud Mastercardi tegevuse kohta selles sektoris ja Visa Europe äh, mõni nädal tagasi otsustas vähendada oma ähm, tasusid üle piiriüleste krediitkaartide osas ja ka mõne teise toote puhul. ka kaks äh, trustivastast juurdlust jätkusid kõigepealt äh, krediidiriski vahetustehingute turgu puudutavad ja Libor, Euribor ja Tibor intressimäärade osas mis, mis puudutavad paljusid pankasid. nüüd energiaturud, me oleme läbi viinud äh, inspektsioone paljudes äh, toornafta ettevõtetes ja biokütustega tegelevates ettevõtetes. Need juurdlused, nii nagu ka Euribori ja Libori puhul, on äh, suunatud sellele, et tagada see, et ettevõtted ei ole teinud koostööd selleks, et manipuleerida aruandlussüsteemidega väga oluline energiasektori äh, kaasus on ka ähm, Gazpromi küsimus, mille osas me alustasime siis juurdlust eelmisel aastal. meie tegevus käib käsikäes teiste komisjoni ametkondade tööga ja Euroopa Liidu ähm, institutsioonidega. eesmärk järgmiseks aastaks üles ehitada äh, ühtne äh, energiaturg sai kinnitust eelmise nädala ülemkogul me oleme seadusandluse osas äh, tähelepanu pööranud ka ühisturu seadusandlusele telekommunikatsiooni osas telefonica ja portugal telekomi juhtumid olid eelmisel aastal väga olulised ja hutchinson 3 g austria ettevõte Äh, osas langetasime samuti otsuse. eelmise aasta detsembris võttis komisjon vastu lairibaühenduse suunised, esimene uue põlvkonna suunis uues kaasajastatud raamistikus. Euroopa majanduse taaskäivitamine sõltub äh, äh, tõhusatest turgudest ka digitaaltööstuste puhul ja ma tahaksin sellepärast rõhutada kahte otsust mida me langetasime eelmisel aastal ja rääkida nendest otsustest mis on praegu langetamisel e-puksi äh, osas äh, olime me nõus äh, Apple'i ja teise nelja juhtiva kirjastaja otsustega muusikatööstus, mis on digitaalmajanduses väga suur osa, olime nõus Universa-, Universali ja ähm, EMI ühinemisega ja lisaks sellele praegu siis trustivastane äh, juurdlus Google'i vastu. see oli nüüd väga kiire ülevaade meie peamistest äh, äh, jõustamissammudest eelmisel aastal. poliitilised arengud mais kaks tuhat kaksteist käivitas komisjon riigiabi moderniseerimise strateegia. see reformiprotsess on praegu täies hoos järgmised sammud äh, saavad olema uued suunised regionaalabi kohta, äh, need esitatakse järgmisel aastal, siis menetluslik kord, mille osas teie komisjon alles eelmisel nädalal võttis vastu raporti, teadusuuringute ja arengusuunised, riskikapitali suunised, energia ja keskkonnasuunised ja üldine plokierandi määrus äh, peaks samuti selle aasta teisel poolel vastuvõtmisele tulema või siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses. ma loodan, et enamus meie moderniseerimisstrateegiast käivitub enne eh, teie mandaadi lõppu juunis kaks tuhat neliteist. nüüd kaks poliitilist eh, strateegiat veel, millest ma tahaksin rääkida, meie antitrusti vastane, eh, meie trusti vastane strateegia ja ühinemiste alane teema. trustivastaste äh, seadusandluse ma esitan järgmistel nädalatel. nii nagu te oma aruandes äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta konkurentsipoliitika osas ütlesite, peaksime me selle esitama ja seda ma ka teen tavalise seadusandliku menetluse alusel, see on esimest korda konkurentsipoliitikas, kus me seda teeme ja loomulikult äh, ma hea meelega esitan teile ka meie ettepaneku peamised jooned pärast seda, kui äh, komisjoni kolleegium on selle vastu võtnud. ma loodan, et äh, parlamendi toetusel, eriti teie komisjoni toetusel, saame me kiiresti selle ettepaneku vastu võtta kui see nii läheb, siis me oleme saavutanud kaks ühist eesmärki. kõigepealt me anname eh, võimaluse mm, selles süsteemis ohvriteks jäänutele paremini saada hüvitist ja teiseks me tagame parema toimimise Euroopa konkurentsieeliste osas nii avalikus kui ka erasektoris. sellel aastal esitame me ühinemise osas ka menetluslikud muudatused selleks, et eh, meie juurdlus eh, mitteproblemaatiliste juhtude puhul oleks veelgi ettevõttesõbralikum tehingute osas käivitame lihtsustatud menetluse mitteprobleemsetel juhtudel vähendatakse bürokraatlikku koormat ettevõtetele, nad peavad vahem parem, pabereid esitama, menetlused lähevad kiiremini ja paralleelselt me kaalume seda, kas Euroopa ühinemiskontrolli peaks laiendama ka äh, sellistesse ettevõtetesse, kus äh, ühel või teisel ettevõttel on mittedomineeriv äh, osalus Äh, selles osas meil seni ei ole veel olnud vahendeid, kuidas asja lihtsustada, aga selle lahendas osaliselt Euroopa ühinemisresolutsioon. Äh, ja äh, järgnevatel kuudel siis me keskendume selle lihtsustamise võimalikkusele. nüüd ähm, samuti näeme ette sätete lihtsustamist liikmesriikidega koostöö tegemisel. nüüd meie koostöö teiste ametitega viimase punktina veel eelmisel nädalal eelmisel aastal komisjon jätkas oma tööd siseriiklike konkurentsiametitega läbi euroopa konkurentsiametite võrgustiku selleks et tagada euroopa konkurentsipoliitika kohane rakendamine mis puudutab äh, ameteid kolmandates riikides siis selles osas näeme ka paranemismärke näiteks äh, paar päeva tagasi Šveitsi ametitega alla kirjutatud koostööleping, see nüüd tuleb veel parlamentidesse äh, kinnitamisele. Äh, komisjon kavatseb esitada ka oma aruande koostöö kohta kolmandate riikidega, eraldi ei tooda seal välja aga konkreetsete ettevõtteid puudutavaid juhte. kallid kolleegid, nagu te näete, selleks et euroopa välja tuua sellest kriisist peame väga palju ette võtma ja selleks et tagada areng tuleb ka veel palju ära teha finantssüsteem tuleb äh, saneerida ja üles ehitada me peame toetma teadusuuringuid innovatsiooni haridust eriti oluline on pangandusliidu projekti lõpuleviimine ja me peame andma endast kõik, et ühisturg toimiks senisest paremini. konkurentsipoliitika on selles poliitikate segus väga oluline osa, sellepärast et läbi konkurentsipoliitika jõustamise saame me vallandada oma ühisturu potentsiaali, saame parandada ärikeskkonda ja toetada majanduskasvu. Need eesmärgid, ma tean, on meil ühised me, ja vaated on ühised ja ma kavatsen nende eesmärkide poole rühkida koos Euroopa Parlamendiga läbi meie dialoogi ja eriti äh, tänu äh, ja töögrupile, mille te olete loonud ja teie toetusel, suur tänu! aitäh, nüüd aga läheme edasi küsimuste-vastuste vooru juurde, ma paluksin, et ähm, liikmed äh, püüaksid mitte ületada kahe minuti piiri küsimuse esitamisel. kui te pidevalt seda teete, siis ma pean teid katkestama, sest muidu asjad ei toimi kõigepealt Rahvapartei nimel Kooses, palun. suur tänu, proua esinaine, härra volinik. siin istun. Te teate, kus ma istun? suur tänu, et meile külla tulite, ma kuulasin suure huviga seda, mida te ütlesite selle kohta, mida te olete ära teinud komisjonis, aga kui lubate, siis ma küsin teie käest ühe sellise võib-olla natukene Mm, imeliku küsimus, aga puudutab see ettevõtlust ja ka Euroopa kodanikke. selleks, et äh, võidelda metallide varastamise vastu, on äh, Prantsusmaa äh, võtnud vastu karmimad seadused selle kohta, kuidas saab müüa ähm, kokkuostjatele näiteks raudteemetalli kaks tuhat üksteist võeti see seadus vastu. nimelt äh, sularahas ei maksta enam välja eraisikutele metalle, mis on toodud äh, siis kokkuostudesse. eesmärk on küll äh, õilis, aga tagajärg on äh, selles mõttes vildakas, et äh, sellist äh, seadust mujal ei ole kui ainult Prantsusmaal ja seega äh, piiriäärsetele kokkuostudesse jõuab siis see meilt pihta pandud metallid ja nii edasi. ja ma tahaksin küsida teie käest, see on võib-olla väike asi laiemas pildis, aga kas te kavatsete ka selles osas harmoneerimisele mõtta, mõelda? minister äh, prantsusmaa parlamendis ütles et oleks väga tore et euroopa tasandil oleks midagi taolist selleks et me taoliste kuritegude vastu saaksime üheskoos võidelda ja üheskoos vastuda ma ütlesin et see võibolla on väike asi äh, aga see on konkreetne asi mis puudutab prantslasi praegu ja ka teisi euroopa kodanikke suur tänu härra gauzs kui ma nüüd päris aus olen siis ma te ei oska teile vastata see on väga oluline küsimus, aga siiski ma arvan, et äh, see on hoopis Michel Barnier, teie kaasmaalase portfelli kuuluv küsimus. kui lubate. Äh, teate, kui mõeldakse konkurentsile, siis kõik mõtlevad teie peale. see on selline kuulsus, mis teiega kaasas käib. no suur tänu aga ma ei hakka oma kolleegi äh, tandrile sugugi kippuma siin praegu. siin on jah üks ähm, seotud punkt, kui me vaatame seda, kuidas kasutatakse metalli toorainena, tehakse seda kahepoolselt ning asjaolu, et äh, et äh, siin kipuvad tekkima ka monopolid väga lihtsasti, võib-olla räägime sellest kunagi hiljem ning võib-olla peaks mõtlema natukene selle üle, kuidas me kasutame tooraineid äh, tagatisena äh, ning äh, mida see endaga kaasa toob ning kuidas see mõjutab meie turgu ning võib-olla siis Londoniga metallikogustu puhul võiks seda arvestada ning võib-olla peaksime mõtlema ka meie mm, siis võrdlusaluse õigus, õigusloome peale. Liisa Ferreira, palun aitäh, härra volinik, et siia tulite, mul on kaks küsimust, mõlemad on seotud Pangandusliiduga ning uue direktiiviga, mis puudutab ähm, pankade kriisilahendust ning seda, et me tulevikus loome vastava asutuse, mis hakkab siis kriisilahendusega tegelema pank, äh, selle struktuur äh, põhineb hoiustel ning tegelikult ei ole pangal lisaks hoiuste eriliselt palju tegevust juhul, kui on vaja siis nagu kriisilahenduse käigus panka välja aidata. ning hoiustajatele toob see kaasa väga suure riski, sellepärast et ei ole ju selliseid pankasid, kus ei ole väga palju selliseid mitmekihilisi hoiuseid ning vastutus on tegelikult pangal väga suur. ning pangad, mis on justkui suuremad ja tugevamad, siis nad peavad rohkem magama nende hoiuste eest hoiustajad peavad seda siis ka ise lõppkokkuvõttes tegema. ning on osad pangad, mis ei ole niivõrd turvalised, eriti selles osas, mis puudutab hoiuste tagamist, nii et nemad peavad maksma rohkem selleks, et seda riski vähendada, siis hoiustajad peavad seda tegema. minu arvates on see äärmiselt ohtlik nähtus siin Pangandusliidu raames ning mida te sellel alal kavatsete ette võtta? teine küsimus, uus õigustik ei näe ette seda, et meil on olemas pankade väljaaitamine ning kui me vaatame konkurentsivaldkonda, kuidas on võimalik teha nii, et need kõige tugevamad riigid ei jätka, ei peaks jätkuvalt pankasid välja aitama? nii et siis need on lõppkokkuvõttes ikkagi need maksumaksjad kes peavad ähm, omast taskust kõik välja maksma ning peavad ähm, seda tegema nendes nõrgemates riiki, riikide pangakriisi käigus. aitäh. Muchas gracias, señora Ferreira. El primer punto. aitäh, äh, proua Ferreira. esimene punkt, mis te tõstatasite ei ole tegelikult küsimus, mida saaks lahendada nii kergelt, kuid ma olen nõus selle murepunktiga, mis te esile tõite, kui on äh, üks pank, pangandusasutus ja tema eelarves ei ole piisavat kapitali äh, osakute kaudu ning tal ei ole ka piisavalt vahendeid selleks, et äh, ähm, kadusid kuidagi pehmendada või, või siis neid ümber suunata, siis leiame ennast olukorras, inglise keeles äh, nimetatakse banking order, kus siis kõik äh, laotakse, kõik see raskus äh, läheb hoiuste peale. Nende hoiuste peale, mis jaotatakse tagatistega mitte kaetud hoiusteks ning need siis, mis on üle, mis on siis alla saja tuhande, mis on siis tagatud hoiused. tuleb teha selget vahet nende pankade või raha, finantsinstitutsioonide vahel mil on äh, hoiused ja aktiva tasakaalustatud, siis kõik on, nende tegevus on tasakaalustatud, võrreldes nende pankadega, mille struktuur on, äh, sõltub rohkem turust äh, ning vähem sõltuv hoiustajatest. ning see toob kaasa väga palju erinevaid probleeme me oleme näinud juba Küprose puhul seda probleemi ning tulevikus võib see ju ka teiste, teistel juhtudel ka kriisilahenduse käigus äh, esile tekkida, kuid ma olen nõus sellega, et peaks äh, mures olema selle, äh, selle, selle punktiga. mis puudutab nüüd riigiabi, siis kõik see, mis on seotud pangandusasutuse osalusega, tegemist ei ole asjaga, mis on seotud mm, riigiabiga. riigiabi tuleb mängu sellest hetkest alates, mil finantsasutus ei ole suuteline enam oma ressurssidega e, kriisilahendust läbi viima, nii et siis on vaja kasutada ära riigi raha ning siin tuleb mängu juba siis see riigi aspekt. nõukogu ja parlament on arutamas direktiiv, direktiivi, mis puudutab pankade maksujõudluse taastamist ning kriisilahendust ning ka seda, kuidas see on seotud riigiabiga. riigiabi tuleb mängu äh, teie äh, teise küsimuse juures, see on seotud muidugi ka esimesega. siis, kui tuleb sooritada kontrolli äh, riigi Äh, abi üle. nagu näiteks ähm, need riigi äh, valdusesse kuuluvad äh, ressursid, kriisi lahendusfondid, mis tulevad kriisilt, seda saab ähm, rahastada siis nii, seda fondi saab rahastada nii riigi kui ka panga poolt. kuid ähm, stabiilsusmehhanismi saab kasutada, seda me nägime Hispaania puhul eh, ning see oli ju kõik tulnud ka riigi poolt, olid siis need, eh, kasutati ära siis riigi raha. selline ühine fond kriisirahenduse jaoks, seal ei ole eh, riigi raha kasutatud, kuid see ei ole, kui ei olemas ühisfondi kõikide liikmesriikide poolt, siis kasutatakse riigi abi ning siis hakatakse teostama ka kontrolli riigi abi üle. kui me vaatame raamseadustiki, seadustikku sellel alal, kuidas riigi abi antakse ja kuidas teostatakse ka kontrolli riigi üle, abi üle, siis me oleme sellist direktiivi välja töötamas ja suunised põhinevad meil, meie kogemusel, mis on kogunenud aastate jooksul, kuid konkreetselt Hispaania puhul äh, ning Hollandi valitsuse poolt vastu võetud otsuse alusel leiame meie, et riigi rahad ei ole kasutusel siis, kui kui enne ei ole olnud äh, teistel tasemetel siis bail-in'i või äh, päästepaketti, siis nendel esimestel tasanditel eelistus äh, nimekirja alusel. osanikud, kes saavad siis ka kadusid või, või kaotusi mm, kuidagi pehmendada, saavad seda teha ning riigi abi äh, alusel olevad toetused ei pea eelneva ei pea siis kasutusele olema võetud enne, kui need kolm esimest äh, äh, kriisi, kriisilahendust, moodust ei ole kasutatud. aitäh, ma leian, et see oli väga oluline punkt, meil on siin sellised kattuvad probleemid fondide puhul mis toetavad riigi abiga hoiustajaid ja panga osanikke. ning see tundus olevat ka sõnum ning kõik on, tundub olevat üsna komplitseeritud. Alde Ramon, palun. aitäh, proua esimees. ma räägin oma kolleegi volinik Almunia keeles Jean Monnet memoaare lugedes ma nägin, et ta viitas siin äh, äh, kas ma võin ka katalaani keeles rääkida või mitte? ma loodan, et varsti on see võimalik. Eh, quizás no estaríamos donde estamos hoy. Pero bien, eh, vayamos eh, por las cuestiones que nos conciernen. nüüd aga läheme nende küsimuste juurde, millega me parasjagu äh, tegeleme. mida siis Jean Monnet täna ütleks? ta ütleks, et äh, pankade krediit on ülioluline selleks, et majandus uuesti kasvama hakkaks, nii nagu see oli ka viiekümnendatel söö- ja teraseühingu puhul äärmiselt oluline. võib-olla ütleks Jean Monnet, et Äh, vaadates järgmiseid valimisi, tulevaid la-, valimisi, peaksime rohkem töötama pangandusliidu kallal, enne kui me hakkame siis äh, mingeid äh, eurobonde või mingeid muud fiskaalsüsteeme looma. ning kasvu jaoks on meil vajalik rohkem töötada, töötada just selle pangandusliidu kall-, kallal. ning lõunapoolsemates riikides me paneme tähele, et krediiti antakse aina vähem äh, võrreldes põhjapoolsete riikidega, kus krediiti antakse ning intressid on madalamad. küsimus on selles, äh, kas Hispaania on pangandusliitu samuti ellu äratamas, äh, aga krediidivoogusid ei ole piisavalt, vaatamata sellele, et riigi poolt on väga palju raha sinna pandud selleks, et pankasid saneerida ning kolm neljandikku Hispaania pankadest on suurte pankade käes. see eh, kasutusel olev krediit, kui me seda nüüd arvestame, kas meil oleks võimalik eh, eh, min-, kuidagi luua seos niimoodi, et oleks majandust paremini võimalik edendada? Yo coincido con usted en que es urgente abordar tegemist on üsna kiireloomulise küsimusega, me peame Pangandusliitu edendama, see projekt peab lõpule saama üsna kiiresti ja see peab olema us-, usaldusväärne protsess, kuid see ei ole lihtne teostada ma ei ütle, et teised arutelud või teised otsused ei oleks sama olulised. meie ees aga on praegu Euroopas väga põhimõttelised küsimused, mille üle me äh, arutama peame, nii majandussektor kui ka pangandussektor, lisaks sellele fiskaalpoliitika ning mitmed tööstused, digitaalmaailm äh, ja nii edasi ja nii edasi. meie ees on väga palju olulisi ülesandeid äh, ning praegusel hetkel krediidiküsimus on siiski ülioluline, sest ilma ilma selle lahendamat-, seda lahendamata ei ole meil võimalik üheski kasvustrateegias edu saavutada. mis puudutab Hispaaniat, siis mina ei leia, et oleks loogiline või et see oleks tõhus instrument, äh, kui me mõtleme, et krediit tuleb äh, nendelt äh, pankadelt, mis Hispaanias ei ole raskutes, kui me mõtleme nüüd seda krediidivoogusid sellise riigi puhul nagu Hispaanias siis, siis kaheksakümmend protsenti on praegu Hispaanias raskustes pangandussektoris, kuid ähm, kriisi aegadel on mitmed pangad hakkama saanud oma vahendeid kasutades, nad on ellu jäänud vaatamata rasketele aegadele, nad on seda teinud eelarve kaudu või siis on nad muutunud ettevaatlikumaks, need on need pangad, mis minu arvates peaksid ennekõige olema võimelised vajaliku krediidivooguseid suurendama. kuidas nüüd edasi minna, see on teine küsimus, mul on jäänud selline mulje, et me peame vaatama, milline on krediidinõudlus. ning lisaks sellele on see seotud ka majandussurutisega, milline see on äh, praegusel hetkel tarbijate ootused, uued projektid, äh, innovatsioon ja nii edasi, siin on vaja stiimuleid meil ei ole vaja ainult finantssüsteemi jaoks stiimuleid, vaid ka muude majanduslike valdkondade jaoks me üritame rekapitaliseerida pankasid, neid ehm, kuidagi elule turgutada, kuid samas on vajalik, et sellised rekapitaliseerimise ja saneerimispingutused eh, pankade puhul ei ohustaks krediidivooguseid, mida majandus tegelikult vajab. Hispaanias on probleeme siin väga mitmel pool, nii nõudluse kui ka pakkumuse poolt ning äh, ei ole eriti realistlik mõelda, et seda kõike on võimalik äh, kasutama hakata või siis ellu äratada siis osade, ainult osade pankade kaudu, ei ole ju võimalik, et need, need ellujäänud pangad peaks siis tegema rohkem kui teised. vaatame siis Hispaania pangandust, siis on palju olnud ühinemisi, osad eh, krediidiasutused on üldse silmapiirilt kadunud, kuid kui me võrdleme seda turgu eh, eh, siis Hispaanias teiste Euroopa Liidu turgudega, siis Hispaanias võrreldes teiste riikidega ei ole väga suurt kontsentratsiooni. kui me vaatame neid asutusi, milline on nende roll seal Hispaania turul, siis struktuur äh, on üsna hea konkurentsi alust pannud. Um, no the... suur tänu nüüd Roheliste nimel, Jean-Paul Besset, palun. Euh, merci madame, madame la présidente, monsieur le commissaire, bonjour, euh, merci d'être parmi nous. suur tänu, proua esinaine, härra volinik, suur tänu siia tulemast. Te olete rääkinud täna sellest, mida komisjon on kartelli valdkonnas ära teinud. ning äh, te olete minu arust selle tööga väga hästi edasi läinud ja selle eest me täname teid. aga on üks aspekt, mis minu arust teie töös praegu on puudu ja meie arust on see väga oluline ja sellel on väga oluline strateegiline tähtsus. ma mõtlen siin ühe otsuse peale, mida meie komisjon, EKONi komisjon tegi jaanuaris kaks tuhat kolmteist äh, parlamendis ning parlament sellega hääletas. nimelt räägime me äh, riigiabi moderniseerimise poliitikast. siin äh, lõikes kuus on kirjas, et konkurentsipoliitika peaks nüüdsest alates olema ka toetatud avaliku sektori poolt et äh, oluline on energiatõhususe tagamine ning äh, see on tegelikult üks uus alus, mis peaks olema ka uue konkurentsipoliitika aluseks see ei ole kindlasti meie jaoks mingisugune lihtsalt äh, kõrvaline küsimus. küsimus on kogu konkurentsipoliitika põhimõttes, see poliitika peaks tooma kaasa töökohtade loomise ning majanduse hoogustamise. ja see on väga olulise strateegilise tähtsusega. mis sellest kõigest on saanud, tahaksin ma teada. milliseid põhimõtteid jälgib teie poliitika tegelikult, kas äh, konkurentsipoliitika ikkagi võtab arvesse neid olulisi kriteeriumeid täna Euroopas? suur tänu! entre le, les lignes directrices suur tänu, on oluline vaadata neid suuniseid, mis äh, hakatakse järgmiste kuude jooksul äh, läbi vaatama enne käesoleva parlamendi mandaadi lõppu. Need puudutavad äh, keskkonnasuuniseid ja energiasuuniseid. Need suunised on just eriti suunatud keskkonnaolukorra parandamisele minu kogemus näitab, et me peame vaatama energiapoliitikat ja ka keskkonnapoliitikat üheskoos. ja praegu äh, oleme me just avaliku konsultatsiooniringiga lõpule jõudmas, mis puudutab keskkonna ja energiaalaseid suuniseid. ma püüan ka saada ülevaate uutest suunistest, mis äh, hakkavad olema meie töö aluseks sealhulgas äh, taastuvenergiaallikad ja vahendid, äh, mis peaksid kindlasti olema ka avaliku sektori poolt toetatud. ning äh, samal ajal järgime me kindlasti Euroopa Liidu tasandil vastu võetud kriteeriume ja valmistume loomulikult ka ajaks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend samuti toetume me ka liikmesriikides läbi viidud programmide analüüsil äh, taastuvate energiaallikate osas. Äh, konkurentsi äh, peadirektoraat on kõik need siseriiklikud analüüsid ka läbi töötanud. me peame jätkama kindlasti oma tööd taastuvate energiaallikate valdkonnas ja ma arvan, et meil on kindlasti siit palju õppida õppida just eelmiste aastate kogemusest. vahel on üksikud taastuvenergiaallikad, mis meie konkurentsivõimet turul oluliselt parandavad ja nad vajavad juba algusest peale avaliku sektori tuge näiteks teatud tingimustel võib tuuleenergia praegu olla konkurentsivõimeline juba ilma selleta, et äh, riigisektori äh, toetus peaks olema sellele äh, allikale vajalik. me peame aru saama ka sellest, et just riiklikud toetusprogrammid taastuvate energiaallikate jaoks võivad olla vajalikud kuni sinnamaani, äh, kuni Euroopa turg on piisavalt integreeritud selles vallas ja seetõttu on ühtne energiaturg ka tegelikult äh, meie prioriteetide nimekirja tipus. selline toetuse äh, kontsentratsioon on praegu riiklike fondide käes ning see kindlasti killustab Euroopa energiaturgu. riiklikud äh, toetused ei ole alati väga tõhusad ja meil on vaja seetõttu leida ka äh, erinevaid teisi motivaatoreid. Äh, Euroopa Liidu dimensiooniga on vaja kõiki neid toetusaktsioone ette võtta, sellepärast et vastasel juhul killustub lihtsalt siseturg, aitäh! suur tänu, nüüd nüüd äh, konservatiivide ja reformistide nimel härra Strejček, palun. suur tänu, suur tänu, proua esinaine, härra volinik, minu küsimus on väga lihtne. ja tegelikult te olete seda teemat juba väga põgusalt ka puudutanud oma sissejuhatavas sõnavõtus. kaks nädalat tagasi algatas komisjon teatamata inspektsioonid mitmete energiaettevõtete juures ning ning äh, need ettevõtted olid seotud äh, hinnaaruandlusega. kui need, äh, tuleb välja, et need ettevõtted on tõepoolest energiahindu manipuleerinud, siis on mõjud väga suured, mitte lihtsalt hindadele, aga ka toodetele, mis on gaasiga seotud, need tooted on võimalik, on võimalik, et need on olnud pikka aega ülehinnatud. see on tarbijaid väga oluliselt mõjutanud ja minu küsimus on, mis juhtub siis, kui äh, komisjon leiab, et äh, need äh, ettevõtted on rikkunud trustivastaseid reegleid, mis juhtub liikmesriikides või mida komisjon teeb selleks, et üksikisikute nõudlusi rahuldada? suur tänu, härra Strejček. Te ütlesite, Äh, õigesti, et kaks nädalat tagasi me andsime teada äh, inspektsioonides mitmetes äh, energiaettevõtetes, eriti just naftaettevõtetes me oleme saanud, olen pidanud aruandlust nende ettevõtetega, et saada võrdlusaluste infot mõningad sarnasused on sellel sektoril ka finantssektori võrdlusalustega ning ka nende uuringutega, mis me Tibori, Libori ja Euribori juhtumitel äh, läbi teeme. ühest küljest me võime rääkida siin potentsiaalsest võrdlusaluse manipuleerimisest, sellepärast et äh, sellel moel, nagu need aruanded on kokku pandud, või näiteks on neid aruandeid äh, moonutatud eh, nii, et nad otsustavad, mis on võrdlusalused, seda tehakse igapäevaselt ning eh, teatatakse need võrdlusalused ka turuosalistele. ning siin võib olla ka põrkumine konkurentsiõigusega, mis võib tuua kasu nendele, kes manipuleerimist ette võtavad, või näiteks ka nendele osalistele, eh, kes teavad ette, kuidas võrdlusaluseid täpselt nihutama hakatakse kui need faktid kinnitust leiavad ja ma ei saa siin kindlasti praegu midagi ennetada, me alles äh, seda kogutud andmeid äh, analüüsima hakkame. aga sealt edasi võtame me vastu otsuse, et avada ametlik uurimine äh, finantsturu võrdlusaluste osas me uurime nii võimalikku kartelli õigusele äh, rikkumist äh, kui ka domineerivate positsioonide ärakasutamist äh, aluslepingutes artiklid sada neli ja sada, sada üks ja sada kaks. ja ma ei, praegu ei oska öelda, kas me läheme sada üks ja sada kaks reeglite topeltteed äh, või me võtame lihtsalt siis ühe nendest kahest äh, aluslepingu artiklist, olenevalt menetlusest mis puudutab siis selle manipuleerimise järelmeid, kui see fakt saab kinnitust, siis see tähendab tegelikult väga suurt kahju lõpptarbijale, mis, mille manipuleerimine on põhjustanud. ma oma sissejuhatavas sõnujutus juba ütlesin, et mõne nädala pärast teeme me õigusandliku algatuse erasektoris konkurentsiõiguse rakendamise kohta ning see võimaldab äh, ka kahjutasu nõuda konkurentsiõiguse rikkumise puhul. ma loodan, et parlament äh, toetab äh, seda seadusalast algatust, mis kaasotsustusmenetluse käigus võetakse vastu niipea kui võimalik. mõningatel liikmesriikidel on juba oma seadusandluses sellised võimalused, aga meil on vaja kindlasti Euroopa-ülest õiguslikku raamistikku nagu te teate, siis parlament arutas äh, seda teemat raportis. Äh, te hääletasite ka selle raporti üle ning äh, parlamendi enamus kiitis selle täiskogul heaks. selle sisuks on, et et kollektiivhagi on võimalik äh, luua konkurentsiõiguse rikkumise puhul. ma olen nõus parlamendi arvamusega, aga ka era, eraisikute puhul on see peagi võimalik. Jürgen Kruute, palun, kuue nimel. suur tänu, Sharon. härra volinik, härra volinik, mul oleks teile kaks küsimust. esiteks on äh, siin praegu alustatud Google'iga, Google'i suunal uurimist äh, ning probleem oli selles, et et äh, need kes on Google'ilt ostnud äh, reklaami, saavad äh, pigem äh, on otsingu nimekirjas eespool kui need, kes ei ole. Nüüd on Google ka avaldanud vastulause, mis ei ole tarbijate vaatepunktist mitte kõige kasulikum küsimus, kuidas komisjon sellele reageerib. teine küsimus, ka eelmisel meie kohtumisel ma küsisin sedasama nimelt me räägime piimatootjatest. eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses olid piimatootjad äh, Brüsselis ja äh, osalesid siin suurel demonstratsioonil. Nad on väga tootlikud, aga samas äh, suudavad ka ennast kehtestada, kui nende huvid on mängus, aga sellegipoolest on siin väga tõsine probleem. väikepiimatootjad näevad, et nad on turul väga nõrgas positsioonis Nad viitasid ka sellele, et näiteks Saksamaa valitsuselt on tulnud vastus, et väikepiimatootjad peaksid eh, kokku leppima või ennast edasi töötama kuni suurte ettevõteteni, aga see loomulikult tekitab keskkondlikke probleeme. ja keskkonna aspektist oleks ilmselt mõistlikum eh, konkurentsiõigusega toetada just väiketootjaid ja vähendada suurte ettevõtete äh, konkurentsisurvet äh, niimoodi, et väiketalunikud saaksid ellu jääda ja ilma mm, suurte toetusrahadeta. ma ei ole põhimõtteliselt äh, nende toetuste vastu, mis põllumajanduses on, aga väiketalunikud ütlevad, et see ei ole nende kasuks üldse, sest väärtusahelasse nad ei ilmu ning seetõttu tekib küsimus väga imelikust hinnastamisest turul et eh, see on ju ikkagi ka konkurentsivõimega seotud. nii et minu arust on siin konkurentsidimensioon ole, olemas ja seetõttu ma tahtsin küsida, kuidas te neid protsesse hindate? <laughs> You prefer to have your debate? või räägite pigem omavahel? <laughs> okei, let's go to Google. Google. on teada, et kahe tuhande kümnenda aasta lõpus me avasime juurdluse Google'i osas võimalike trusti vastaste äh, rikkumiste osas öö, äh, otsingumootorite turul, äh, mida Euroopas eriti äh, praegu monopoliseerib Google põhimõtteliselt üle. üle üheksakümne protsendi otsingumootori turust on Google'i käes meil oli neli probleemi sellega. kõigepealt tundsime muret selle kohta, kuidas vertika-, vertikaalsete otsinguteenuste kasutajad äh, kuidas neid koheldakse ja kas neid koheldakse konkurentsi eeskirju järgides. vertikaalsed otsingud on siis otsingud, noh, et otsid restorani kusagil või mingit konkreetset toodet äh, või selliseid asju. ja turul on selliseid konkurente, kes äh, ostavad teenuseid Google'ilt. teine probleem oli see, et et Google äh, väidetavalt kasutas otsingumootorites in-, otsis sisu, oli võimalik otsida sisu ilma sisupakkujate nõusolekuta. kolmandaks, äh, kõikvõimad internetiplatvormid, kes on kasutanud Google'i otsingumootorit äh, oma poolt otse veebileheküljel pakutava info või platvormil pakutava info täienduseks. ja neljandaks probleemiks oli see, kuidas äh, kohtleb Google reklaami ne,, nende reklaamitootjate tarkvara kes reklaami avaldavad Google'il, Google'is. sellepärast, et meile jõudsid kaebused, et seda tarkvara, mida äh, reklaamitootjad kasutavad Google'i puhul, ei saa nad kasutada mitte ühegi teise otsingumootori jaoks. me käivitasime arutelud, praegu äh, on arutelul need ettepanekud, mille Google mõned kuud tagasi tegi selleks, et meie muresid leevendada, me esitasime need ametlikult neile. praegu äh, teeme läbi turuteste, me oleme Google'i ettepanekud äh, esitanud äh, selleks, et meie probleemid lahendada, meiepoolsed murekohad lahendada ja esitasime need kõikidele turuosalistele Need turutestid oleks pidanud lõppema eile, kuid mõned osalised äh, palusid seda tähtaega edasi lükata kuu aja võrra, nii et juuni lõpus peaksime me saama vastused, äh, analüüsi nende poolt, äh, kes said siis meiepoolse info Google'i ettepanekute kohta. pärast seda, kui me vaatame läbi need vastused palume me Google'ilt ja see on peaaegu kindel, äh, et nad peaksid oma ettepanekut veel parandama. kui äh, Google äh, saadab meile ettepanekud, mis meie meelest peaksid äh, probleemid lahendama, võime me langetada siis otsuse artikkel üheksa põhjal määrusest, millega need ettepanekud äh, siis äh, muudetakse juriidiliselt siduvateks kohustusteks kui need läbirääkimised positiivselt ei päädi, peame me siis äh, võtma kasutusele juba rikkumismenetluse vastavalt artiklile seitse määrusest ja langetama negatiivse otsuse ma loodan siiski, et me leiame ka positiivse lahenduse ja lahenduse artikkel üheksa kohaselt, mis tähendab seda, et selle aasta lõpuks on need äh, probleemid eemaldatud otsingumootorist. üks äh, probleem on Google'iga veel üleval, ametlikku juurdlust pole ava-, avatud, aga meileni on jõudnud Android ökosüsteemi äh, osas kaebuseid. tänaseks on esitatud üks ametlik kaebus, me tegeleme asjaga ja pole me veel otsustanud, kas me ametliku juurdluse avame või mitte. ja veel äh, mõned aspektid on seotud Google'iga. kui Google võttis üle Motorola, tekkis probleeme, sellepärast et äh, patendi kasutuse osas on mõningaid selliseid näiteid, kus äh, on ettevõtteid, kes on süüdistanud Motorolat selles, et nad on äh, kuritarvitanud oma turupositsiooni, kasutades äh, ainult siis Motorola omanduses olevaid standardpatente niimoodi, et see läheb trustivastaste reeglite vastu. nüüd piim. tuleme siis kahekümne esimese sajandi tootest toote juurde, mis on igavesest ajast igavesti turul olnud konkurendi, konkurentsipoliitika peaks olema äh, loomulikult kehtiv ka põllumajandussektoris, aga aluslepingu kohaselt peab äh, konkurentsipoliitika siinkohal arvestama sektori iseloomulike äh, joontega ja piimasektoris oleme me üritanud algatuste läbi jõuda tasakaaluni selle iseloomuliku joone ja konkurentsipoliitika põhimõtete ja reeglite vahel. Nende reeglite rakendamine üldiselt on äh, siseriiklike ametivõimude asi, sellepärast et äh, piimaturg on siiski peaasjalikult siseriiklik. senini ei ole jõudnud meieni mitte ühtegi juhtumit äh, Euroopa Liidu tasandil probleemidest. meil on mõningaid ühinemis- ähm, juhte küll olnud, aga mitte ühtegi äh, trustivastast äh, kaebust. konkurentsipoliitika ja põllumajanduspoliitika lihtsustamine on väga oluline, kuid see ei ole sugugi lihtne. Teie rääkisite turu põhimõtetest. ühtse põllumajanduspoliitika reform oleks pidanud meid viima turumehhanismidele lähemale e. seda juhul, kui turumehhanisme kasutatakse ja kui neid kasutatakse, siis peaks kehtima ka konkurentsipoliitika. turg ilma konkurentsipoliitika reegliteta on õudne. kui äh, turupõhimõtted tulevad rakendamisele konkurentsipoliitikat eirates, äh, siis sellest põllumajanduspoliitikast midagi ei tule. ja mina ei ole kunagi toetanud vana põllumajanduspoliitikat, süsteemi. aga ma eeldan äh, väga hästi reguleeritud poliitikat turumehhanismidele ilma konkurentsipoliitika reegliteta. suur tänu! kui te küsite olulisi küsimusi, siis jah, tuleb vastused nendele saada, aga ärge kulutage selleks rohkem kui kaks minutit. Jürgen, ka sina olid äh, nurjatu, nii nagu Markus ka ütles ja Markus, noh, tee tagasi nüüd siis. suur tänu, aga ma ei taha rääkida siin piimatoodetest. kõigepealt on mul hea meel, kui järgmise Äh, aasta jooksul katalaanide ja paielaste koostöö veelgi intensiivsemaks muutub äh, just jalgpalliväljakul. ja midagi pole teha, aga tuleb rõhutada, et äh, me Wembleis võitsime. nii, aga teema juurde tagasi tahaksin küsida pankade kohta, te juba ütlesite, kui kaugele ollakse selles osas jõudnud käesoleval nädalal, kui ma olen õigesti informeeritud, tahab komisjon teha ettepaneku, et peaks loodama agentuur, mis tegeleb just äh, pankade maksevõime taastamise ja kriisi lahendusega ning alati tekib muidugi küsimus õiguslikust äh, äh, aluslepingu artikkel sada kakskümmend seitse lõige kuus, kas selle järgi on see võimalik? esiteks siis õigusliku aluse kohta küsimus, ja teiseks, kus see amet peaks üldse äh, loodama selleks, et seda probleemi lahendada? tegin lühidalt. suur tänu. esialgu ma arvasin, et te hakkate rääkima konkurentsipoliitikast jalgpallisektoris, ka sellest on juttu olnud ja juhtumeid ka äh,. aga ma ei hakka siin äh, kui mina hakkaksin nüüd Bayern Müncheni äh, klubi uurima, siis äh, siin oleks tegemist ilmselt huvide konfliktiga ja ma ei saa seda teha. ühesõnaga äh,, jah, äh, me kuulutasime välja seadusandliku algatuse selleks, et käivitada pankade jaoks euroalal ühtne kriisilahenduse kord see ei tohiks nüüd kellelegi üllatusena tulla, sest see on üks nendest äh, punktidest, mis äh, on juba aasta aega olnud äh, leidnud toetust riigi ja valitsusjuhtidelt isegi siin parlamendis ja mujal. pangandusliit ilma ühtse kriisilahenduse korrata lihtsalt ei toimiks. ja sellepärast meil teda vaja ongi. kuid kuidas see kõik välja hakkab nägema? me ei ole veel otsustanud ja see ei ole ka minu teha, mina ei ole vastutav volinik selle eest, kuigi ma võtan osa aruteludest komisjoni kolleegiumis. ma olen nii Ecofini kui ka siseturu peadirektoraatidega väga tihedast koostööd teinud. isegi kui ma selle asja eest äh, vastutaksin, ei saaksin ma teie küsimusele vastata, sest et äh, juriidilistes aspektides ei ole ma ekspert. me peame ära ootama juriidilise teenuse, teenistuste seisukohad. ma tean, et see puudutab väga paljusid valdkondi väga paljudes liikmesriikides ja eriti just Saksamaal muidugi on arutelusid olnud selle kohta, et kas me saame eh, luua ühtse kriisilahenduse ameti või peaks meie mehhanism olema natukene eh, vähem ambitsioonikas? aga ma ei taha täna selle kohta oma seisukohta siin eh, langetada. me ei ole komisjonina otsust võtnud ja seega läheb veel mõni nädalat, härra Ferber lühidalt veel, te ütlesite viimaste aastate jooksul seda, et äh, te olete pankade maksevõime taastamise ja kriisilahendis, lahenduse raamistiku äh, loomiseks vastutava volinikuna just seda ka teinud. küsimus on, kas uus amet, institutsioon on vaja üldse luua, kui tegelikult meil on olemas juba konkurentsivõime peadirektoraat? mina olen konkurentsivolinik äh, ja vastutan riigiabi äh, kontrolli äh, eest ja nagu ma proua Ferreirale varem ka selgitasin, pankade kriisilahenduse korramehhanism on osaliselt seotud riigiabiga. kui mõni riik välja aidatakse, siis tuleb äh, riigiabipoliitika muidugi kohe mängu, aga kui tegemist on äh, panga kohustustest vabastamise instrumendiga, siis ei ole konkurentsipoliitikal sellega midagi pistmist. mida me siin oleme teinud ja kavatseme teha ka tulevikus, on see, et me käitume justkui de facto kriisilahendusametina, sellepärast et see on ainus viis, kuidas me saaksime omalt poolt panustada selle alusel, mis praegu Euroopa tasandil ette on nähtud ainus instrument, mis meil on, on ju riigiabi kontroll, aga sellest üksinda ei piisa. kui komisjonis või mujal äh, pangandusliidus langetatakse otsuseid restruktureerimise osas, ei tohiks see võtta enam neli aastat suur tänu, Rahvapartei Sirba Piedikäinen. suur tänu me riigiabi reformimise kavadega tegeleme praegu parlamendis ja tundub et asi liigub õiges suunas aga ma siiski tahaksin teada mis teie arvate sellest et väidetakse et komisjon on liiga palju keskendunud väikestele asjadele väikestele kaebustele ja eh, kulutades eh, seega ressurssi ja enam ei jäägi üle vahendeid selleks et tegeleda suuremahuliste juhtumitega kus tõesti on tegemist juba toru moonutamisega ma räägin siis turgu moonutavast riigiabist näiteks laevaehitussektor või teised suuremahulised sektorid. nii et ma tahaksin teada kõigepealt, milliseid suuniseid äh, plaanib praegu äh, komisjon, et need väiksemad juhtumid, mis puudutavad näiteks sotsiaalsektorit või vabaühenduste toetamist või väikeettevõtluse toetamist, jääksid täiesti välja riigiabi rikkumismenetlustest ja et komisjon keskenduks äh, ja koondaks oma ressursid nendele suurtele probleemilistele juhtumitele ja kas te näete mingisuguseid samme nüüd, äh, mis peaksid käsutusele võet-, võetama siis pärast seda riigiabi reformi? suur tänu, proua Peedikäinen! see eesmärk on üks äh, meie poolt seatud eesmärkidest selle strateegia puhul vähemalt kolmel tasandil. see ümberisõna, ümber sõnastatud äh, menetlusraamistik ja menetlusmäärus näeb nüüd ette, et kaebusi äh, menetletakse lihtsustatud korras ja et äh, me teame seda, et pooled juhtumitest, mille puhul me ava- äh,, riigiabi rikkumiste menetluse avame, tulevad äh, kaebustest ja me peaksime nad väga kiiresti lahendama, kuid praeguse menetlusliku korra juures me ei saa otsuse langetamist kiirendada, sest me sõltume otseselt liikmesriikide vastustest ja nii edasi. nii et kõigepealt äh, me peame kaebustega kuidagi lihtsustatud korras ühele poole saama ja nagu ma ütlesin oma sissejuhatuses on tulemas üldine plokierandi menetlus sisse. me tahame laiendada meie mandaati eh, plokierandite andmisel. mida plokierandid endast kujutavad, need, see on sellised korrad, kus me ei palu ex ante teavitust konkreetse riigiabi või skeemi korral selleks, et eh, liikmesriigid saaksid riigiabi anda siin või seal. see plokierandi määrus on praegu kujundamisel, esimene arvamuste vahetus praegu käib, kuid loodetavasti see selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses vastu võetakse. kui äh, see määrus, mis on saadetud nõukokku ja komis-, nõukokku ja parlamenti vastu võetakse sellisel kujul, nagu meie oleme välja pakkunud, ja muuseas homme äh, on konkurentsi äh, nõukogu, nõukogus ja loodetavasti nad hääletavad seal selle määruse osas, siis me saame laiendada seda, neid valdkondi, kus me saame ja saame kasutada plokierandeid selleks, et teavituskohustusest vabastada. just nimelt, et äh, me ei peaks keskenduma nii palju nendele väikestele juhtudele, vaid suurtele tõeliselt siseturgu potentsiaalselt moonutavatele juhtumitele. aga plokierandi andmine ja eh, eelteavitusest loobumine peab käima kaasas ühe uuendusega, nimelt me peame toestama oma tegevust eh, järelkontrollide osas ja nagu ma ühel kuulamisel Econis ütlesin kuu aega tagasi umbes, meie analüüs selle kohta, mis viimastel aastatel on toimunud, otsused, mis läksid ploki erandite alla ja mille osas me ei saanud äh, eelteavitust, üle kolmandiku juhtudest olid veaga äh, konkreetse mm, riigiabi puhul seega me peame paluma liikmesriikide ametitel olla väga äh, valvsad selliste skeemide loomisel ja raha riigi ja rahva raha eraldamisel teatud sektoritesse ja teatud firmadele sellepärast et eks need on ju liikmesriigid kes riha liha <laughs> raha välja maksavad ja kui nemad neid suuniseid ei toeta siis me nende blokierandite osas mitte kuhugi ei jõua ja kolmandaks, mõned äh, riigiabi puudutavad otsused äh, jäävad äh, toppama, sellepärast et me sõltume infost, mida saab praeguse menetluse alusel anda ainult liikmesriik. ja tegelikult see, mis peaks neid motiveerima, ei ole väga hästi välja joonistatud. mõned liikmesriigid on äh, vastu sellele, et komisjon oma otsuse langetas, nad pigem äh, pikendaksid juurdlus, menetluskorda. ja nad ei anna meile piisavat infot selleks, et äh, otsus langetada. me nüüd oma menetlusmääruses palume seda võimalust teatud tingimustel kasutada uusi turuinfo vahendeid selleks, et teatud tingimustel saada kätte info, mis meil on vaja, mitte läbi liikmesriikide, vaid paralleelselt äh, läbi turul osalejate, kes, kelle käes see info on, milleks, mida on vaja selleks, et komisjon saaks hea otsuse langetada. Uh, aitäh, äh, Anto Linn, palun, sotsiaaldemokraadid. aitäh mul on väga kahju, et parlamendi programmi tõttu ei ole meil olnud võimalik äh, meie raportit konkurentsi kohta enne vastu võtta, kuid ma tahaksin tänada, härra volinik, et te täna siia tulite. ma olen väga hea meel kuulda, et teie meie seisukohta kinnitate või vähemalt siis seda, et hüvitise maksmine peab äh, toimuma teine küsimus, pangandusliit. on äärmiselt oluline, et meil oleks väga hästi jaotatud ära, millised on praegused konkurentsipoliitika mm, valdkonnad erinevate kriisilahendusprogrammide puhul. sest väga mitmetes äh, li-, kõikides liikmesriikides peaks olema see rakendatud ühtemoodi, vastasel juhul oleks tegemist killustatusega. ning minu arvamus või siis need äh, lõplikud suunised on sellised, et me peame need saama siis, kui meil on olemas eh, eh, riik, liidu tasandil juba määrus vastu võetud. riigiabi kohta on juba kuskil nelisada otsust eh, ning üks neljandik on sellised, mis on viinud siis juurdluseni ning üks viiendik on selline, kus ei ole midagi toimunud ning väga mitmel puhul on menetluse käik väga pikk ning võib-olla mõningatel puhkudel võetakse vastu ka mingid sanktsioonid. Hispaanias näiteks on meil juba kaks aastat üks hüvitisnõue käimas äh, ning äh, juhtum on avaldanud väga negatiivset mõju juba tegelikult. ning äh, kas oleks mingi moodus, kuidas selliseid probleeme lahendada? mina isiklikult ja komisjon. mina ise ja komisjon, nagu te väga täpselt teate, ei olnud mitte ainult selle poolt, et äh, oleks võimalik äh, üksikhagisid esitada, vaid ka kollektiivhagisid. aga täiskogul äh, tuli midagi muud välja. nii et me tahame teha sellise ettepaneku, mis kõiki neid huvisse arvesse võtab ma ütlen, et äh, tol ajal mulle see otsus ei meeldinud, aga ma olen ka demokraat ja teie täiskogu nii otsustas hästi. Äh, sellegipoolest see otsus mulle ei meeldi. pangandusliit, äh, selles osas on teil täiesti õigus. Need mehhanismid, mis on ette nähtud pankade kriisilahenduse tarvis euroalas ja ka euroalast väljaspool, ei tohiks viia sinnani, et äh, paindlikkus muutub nii suureks, et äh, see ühisturgu killustama hakkab. ma arvan, et äh, kriis viis juba väga suurte killustusteni. meil on pangandusturu killustumine suurem kui varem ning likviidsete vahendite üleviimine kontsernide sees äh, ma arvan, et äh, kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks äh, jah, olgu, aga seitsmeteistkümne jaoks ei tohiks me paindlikkusega mitte nii kaugele minna. see info, mis, mille ma olen saanud teistelt institutsioonidelt äh, kaasotsustusmenetluses, ei ole kahjuks väga positiivne. võib-olla ma olen valesti aru saanud, aga mulle on vähemalt jäänud mulje, et nõukogus äh, Äh, on paindlikkuse soov iga päevaga aina suurem. riigiabi on äh, komisjoni ainupädevuses. jah, siinkohal peame me kõiki võrdselt kohtlema, me teeme seda ka, kui see on õiguslikult teostatav ja kui ei ole uusi õiguslikke sätteid. kui teie nõukoguga kokku lepite, ja meie peame riigiabi äh, vastavate sätete läbi paindlikumaks muutuma, siis me püüame seda kuidagi saavutada. aga võrdne kohtlemine ja mittediskrimineerimise põhimõte ühisturul on meie jaoks üks põhilisi äh, põhimõtteid. ma arvan, et nõukoguga olete teie koos äh, eelarve pädevad asutused, eh, ilmselt annate te välja roh-, pigem vähem raha kui vähem. ja mulle tundub, et konkurentsivõime peadirektoraadis oleks vajalik kindlasti luua rohkem töökohti, rohkem ametnikke peaks tegelema nii trustivastaste reeglitega kui kartelli küsimustega. Need näited, millest teie olete rääkinud, ka viitavad sellele, et väga palju on vaja kontrollida ja uurida. meie teeme kaks kolmandikku oma tööst teistes valdkondades, aga meie töökoormus on tõesti väga suur. me ei räägi siin mitte ainult inimressursi koondamisest ja ülesannete koondamisest komisjonis, aga kui liikmesriik meiega koostööd teha ei taha, siis meie midagi selle vastu teha kahjuks ei saa ja kahe tuhande kaheteistkümne, kahe tuhande teisel aastal alustati riigiabiprogrammiga Hispaanias ning sellest ei andnud meile mitte keegi teada. kui üksteist aastat tagasi oleks meile sellest programmist teada antud, siis oleks me juba palju aastaid tagasi selle probleemiga ühele poole jõudnud. aga me lihtsalt ei teadnud sellest. ning siis esitati kaebusi, need kaebused tuleb meie poolt üle kontrollida, me peame sellele kuidagi reageerima ning me korraldasime uurimise, mis tekkis äh, kaks aastat, mis kestis kaks aastat ning me oleme just enne lõpliku otsuse langetamise äh, hetke praegu. see tekitas komisjonis tõepoolest äh, väga suuri pingutusi, et me üldse saime kätte informatsiooni, mille põhjal neid otsuseid langetada, aga kui ma loen Hispaania ajalehti, siis ma loen, et Almunia ei taha langetada otsus või viivitab sellega. see viivitus ei ole igatahes minu süü. Vene Langen, palun. suur tänu, härra volinik, ma tahaksin kiita teid teie tehtud töö eest. Te olete ka konkurentsipoliitika vallas väga suurt vastutuld liikmesriikidelt tundnud, aga olete ikkagi oma lippu kõrgel hoidnud ma tahaksin äh, praeguste akuutse juhtumitega seoses küsida. ükskord äh, olete te ka öelnud, et äh, regionaallennujaamadele olete te ette pannud suunised. küsimus on, kuidas on selliste suuniste õiguslik olukord praegu ja millal need lõplikult vastu võetakse? teine küsimus on lairibaühendus maapiirkondades, selles vallas on komisjonil eraldi suunised äh, et teatud tingimustes on võimaliku, võimalik avalikku raha selleks kasutada. Äh, kuidas on äh, selle asja praegune seis? ja minu viimane küsimus on äh, Nürburgring, teile tuttav juhtum. siin on välja kuulutatud pankrot, sellepärast et komisjon ei olnud nõus sallima riigiabi, mis oli täiesti vältimatu selles olukorras. nüüd on aga see ringrada ära müüdud ja komisjon ei luba seda, et äh, ringrada toetatakse avalike vahenditega ning lisa äh, tegevused, mis pankrotini on viinud üle kolmesaja äh, miljoni euro, et see viidaks turule. nii et komisjoni kontseptsioon on suletud turundamise osas siin ja minu kogemus konkurentsipoliitikaga Eh, vähemalt üheksateist aasta jooksul, ma ei kujuta ette, eh, et olukord saab selline olla, minu arust on see lihtsalt ettekääne. kas, kui te ei saa täna vastata mulle sellele küsimusele, siis ehk saate mulle eh, selle vastavalt siis kirjalikult saata? suur tänu, härra Langen! suur tänu ka kiidusõnade eest kõigepealt siis äh, regionaallennujaamade äh, suunised. konsultatsiooniprotsess jõuab loodetavasti aasta lõpuks lõpule. ning kui see vastu võetakse, siis saame me väga ruttu ka selle probleemi lahendada. on äh, kuuskümmend üksikut juhtumit lennujaamade või lennuliinide suhtes, mis praegu tahaksid riiklikku abi nad vajavad riigiabi sellepärast, et äh, teatud regionaallennujaamad ei tasu ennast ära. nii et äh, see teema on alati akuutne mitmetel põhjustel, esiteks äh, väga palju avalikku raha on siin mängus. Nende regionaallennujaamade investeeringute või töös hoidmiseks kulub väga palju raha ning teatud lennuliinide käigus hoidmine regionaallennujaamadesse on väga kallis eh, ning see protsess venis ka sellepärast, et eh, transpordi peadirektoraadist suunati need küsimused eh, meile konkurentsi peadirektoraati, nii et me oleme väga palju dokumente saanud käsitleda, aga meil on väga palju, vähe, väga vähe inimressurssi, et seda teha nii et tegelikult ei olnud see üldse konkurentsivaldkonna küsimus alguses, aga nüüd oleme me need äh, dokumendid äh, saanud, et nendega tegeleda. ja me ei olnud ka piisavalt äh, kõva häälega, et öelda ei. kolmas põhjus on see, et praegused õiguslikud põhimõtted, mis kehtivad, seda ei saa tegelikult hästi rakendada, kui me aastaid tagasi vastu võetud direktiivid praegu äh, praktikasse rakendame, siis äh, me peaksime rahastama neid äh, kuutekümmet üksikut äh, regionaalliini, see ei ole üldse ajakohane. kui me tahame kasutada vanu reegleid, siis peab olema see õigustatud siin on veel teisi põhjuseid, äh, ka lennujaamade kasutamine ja inimressursi kasutamine, kõike seda tuleb arvestada. eelmise aasta lõpus loodi suunised, kus on uued sätted kirjas ja see tähendab seda, et äh, erandikategooriaid laiendatakse, kui nõukogu annab sellele rohelise tule ja ka parlament kiidab selle heaks, siis on meil Äh, võimalik lähtuda just äh, uutest äh, otsustest ja neid suuniseid ka kasutada. ning meil on olnud teistes küsimustes nii suulised kui kirjalikud arvamuste vahetused. ma kirjutasin eile alla kahele dokumendile, kus vastati erinevatele küsimustele Rheinland-Pfalzi liidumaa äh, äh, president küsis mu käest tegelikult samasuguseid küsimusi nagu teie täna. Äh, see kiri oli sisuliselt sama. ning me oleme leppinud kokku, et me räägime, mis selles osas on võimalik ette võtta ja mis mitte. väga kiiresti ütleb Sharon Bones, sellepärast et aeg on otsa saamas üks küsimus, kas need on suunised või on see direktiiviga tegemist just lennujaamade puhul ja kas me oleme, on võimalik kuidagi neid dokumente saada? see ei ole kindlasti praegu avalikult ligipääsetav dokument, aga kui te mulle kirja saadate, siis on võimalik ka, et ma saadan teile kirjaliku vastuse, et tegemist ei ole kindlasti avaliku kirjaga, mis ma Liidumaale saatsin ma räägin lennujaamade kohta siiski suunistest, mitte direktiivist. proua McCarthy ma tahaksin tunnustada teid ja suur tänu teile tehtud töö eest. Euribori, Libori ja uurimistegevuse osas naftahindade kohta. Te mäletate, et ma kirjutasin teile pärast seda, kui IOSCO teatas potentsiaalsetest manipuleerimisest, rääkisin ka äh, Ähm, gaasialastest manipuleerimisest, sellepärast et äh, minu juurde pöördus üks äh, inimene, kes äh, hinna manipuleerimise tõttu kaotas oma töö ning tuli kaebama ja me räägime siin ikkagi miljarditest dollaritest, me räägime Libori kahjudest ja nii edasi. ja ma tahaksin küsida, et kui te tõetate seda mm, tõendate manipuleerimised, siis äh, rakendatakse sanktsioonid ja trahvid, aga mulle tekitab muret ja ma tunnustan seda era ja ära jõustamisreeglite seadust. ka mina ise tegelikult taotlesin kompensatsiooni pärast seda, kui Virgin ja British Airways leppisid kokku Atlandi-üleste lendude eh, hindades ja kütusehindades ning eh, see oli Ühendkuningriigis väga laialdane tegevus, sellepärast et meie seadused seda võimaldavad. ma saan aru, et see, mis te teete, ei aita enam seda tarbijatele kompensatsiooni saada, saata, sellepärast et me võtame neid seadusi vastu eh, liiga hilja küsimus on, kas Ühendkuningriigis äkki peaks äh, siis äh, tarbijad vaatama, kuidas nad saaksid äh, kompense-, kompensatsiooni taotleda gaasifirmadelt, sellepärast et nende siseriiklik õigus seda võimaldab? ma arvan, et kui te olete nende uurimistegevustega lõpule jõudnud, siis te teate väga detailselt, millised on struktuurid, millised on need praktikad, mis turu manipuleerimiseni on viinud nendes võtmetööstussektorites ja selles osas ma loodan, et olgugi, et võrdlusaluste äh, seadus on äh, härra Barnier valdkonnas, siis sellegipoolest te osalete konsulteerimise tegevuses. ja ma tahaksin küsida, mis teie arvate, kuidas, mida saaksime meie parlamendis teha selleks, et selliseid olulisi, olulisi huvisid Äh, huvide konflikte vältida ja kuidas konkurentsi tagada. suur tänu. ma ei arva, et äh, erahagide erahagide seadusandlus äh, konkurentsiõiguse rikkumise puhul, et seda saaks tagantjärele rakendada, ma ei usu, aga nagu te ütlesite, siis mõningates liikmesriikides on juba selline seadusandlus kehtiv ning see kehtis ka enne, kui need äh, faktid päevavalgele tulid või samaaegselt. ja liikmesriikide seadusandluse võimalusi peaks siin kindlasti ära kasutama, aga see ei ole minu ülesanne öelda liikmesriikidele, kuidas nad peaksid kasutama omaenda pädevusi loomulikult äh, minu, meie uurimise tulemused äh, on mingil hetkel võimalik teha avalikuks ja, ja loomulikult kogu see andmestik avalikuks saab, aga me oleme alles oma uurimistegevuse alguses ja mitte lõpus. hüvitised, nagu te ütlesite, siis äh, äh, härra Barnier ja tema meeskond tegeleb sellega, et äh, rääkida, kuidas võrdlus, et teha selgeks, kuidas võrdlusalused äh, siin paika panna. Äh, liikmesriikide tasandil on praegu Ühendkuningriigi spetsialistid selle kallal töötamas. parlamenti komisjon, teie ise organiseerisite siin ühe seminaripäeva, ma mäletan, ja mina ja minu teenistused äh, konkurentsi peadirektoraadis oleme kaasatud täielikult sellesse õigusalasesse töösse, teeme omad panused, aga me oleme piiratud sellega, et me teame, et meie uurimistegevuse järeldused tuleb praegu hoida salajas. nii et need on konfidentsiaalsed andmed ja ma loodan, et meie panus saab olema kasulik selleks, et Äh, luua head äh, õigusaktid võrdlusalustega, me tegime algust äh, finantssektoris, edasi oleme liikumas nüüd energiasektorisse ja ilmselt peaks ka toorainele tähelepanu pöörama. aga mitte nafta osas. And I certainly ning kindlasti sellised toored materjalide küsimus tuleks siia lisada. järgmiseks Rahvapartei nimel Pablo, palun. aitäh, härra volinik. mul tekkis küsimus. Martiinese juhtum kuidas seda on äh, uuritud äh, ning mulle tundub, et see võib-olla tasuks äh, natukene veel edasi uurimist, kuid nüüd mul on kolm lühikest küsimust õigusandluse kohta. fiskaalsüsteem laevandussektoris, valikukriteeriumid, hiljuti võeti vastu Hispaanias uus süsteem ning see, te võtsite ka vastu teie sel korral ning äh, see välistab seda, et meil on siin mingid äh, valikuprobleemid võiksid esile tulla, kuid äh, kas me paneme need sellised valikukomponendid siia ka veel sisse? ning äh, see võiks anda alust ähm, uutele kaebustele konkurentsi peadirektoriaati. kas te võiksite nüüd öelda, on äh, olemas veel mingeid juhtumeid, mis on selliste kaebustega seotud? teiseks, äh, distsiplinaarsüsteem, kartellide küsimus, mitteseadusandlik akt, mis on välja toodud suunistes, kas Teie arvates ei annaks meile kogu protsessile suuremat kindlust see, kui me suuniste asemel võtaksime vastu määruse? nii nagu parlament on juba oma e, iga-aastases konkurentsiaruandes väljendanud ning lõpuks kartellidele määratavad karistused tegevused ka väikestele VKE-dele, see on muutunud väga problemaatiliseks ähm, nende jaoks, võttes arvesse nende spetsiifikat. kas ei oleks mitte parem äh, kaasata siia süsteemi äh, VKE-d, kaasata need äh, mõnda õigusakti, mitte vaadata seda ähm, juhtumipõhiselt? aitäh! ükskõik, millised seosed on siin Bilbaoga, see ei puutu tegelikult konkurentsi peadirektoraadi pädevuse alla, mis puudutab äh, maksusüsteemi siis väga mitmed Euroopa Liidu liikmed, äh, mis on selles suunistes mainitud, äh, merendus äh, sektoris, siis me oleme võtnud arvesse väga mitmed konkreetsed äh, komponendid siinkohal, näiteks on tonnaaži äh, küsimus, äh, töötajate küsimus, need töötajad siis, kes nendel laevadel töötavad ning seetõttu on olemas väga palju selliseid süsteeme, mis on vastavuses otsuses, mis Hispaanias vastu võeti, siis otsuses väljendati seda, et äh, Hispaania sektor on äh, vastavuses, see ei puutu mitte ainult, puuduta mitte ainult merendussektorit. me oleme vaadanud ka teisi riike ning seal kasutatavaid süsteeme, me oleme avanud ka mitmeid juurdusi mõningate liikmesriikide puhul, lisaks Hispaania juurdlusele ning me oleme saanud väga mitmeid kaebusi, nagu te ütlesite, mis tulevad Hispaaniast, äh, Hispaania, äh, Hollandi süsteemi kohta, me ei ole veel võtnud konkreetset vastust vastu, kas juurdlust avada või mitte, sest see kaebus jõudis meileni alles hiljuti, aga me veel töötame selle kallal ning teiseks kartelli ning monopolide vastased ähm, juhtumid, väga sageli on parlament just äh, palunud komisjonilt kaasata siia kriteeriumid ja need sätted, mis on olemas juba meie direktiivis nende karistuste kohta, meie arvates ei ole vajalik need määrusesse lisada, me mõistame, et parlament äh, võib äh, tahta sellist seadustikku, kuid meie arvates on loogiline, et me kasutaksime majanduslikke aspekte. õigusandlik menetlus on äärmiselt paindumatu ning väga aeganõudev ning palju lihtsam on võtta vastu komisjoni suunised arvestades, et tegemist on tegelikult õiguslikult palju mõistlikuma ning Luksemburgi kohus on juba võtnud vastu mitu otsust, millega me praeguse, millega praeguseid suuniseid toetatakse ning nema, nende otsus on see, et meil on õigus nendel juhtumite puhul, kus me oleme ühiseid suuniseid vastu võtnud ning äh, meil on kartellide kohta vähemalt üks otsus vastu võtud, võetud, kus võetakse mm, arvesse seda, et arvata, või siis võetakse siis see trahvi suurus arvesse. aitäh ähm, sotsiaaldemokraatide nimel, Marlin tema on meie uus äh, ase, esimeest asendab Edward Šiklunat, äh, kes on nüüd saanud Malta finantsministriks. palun. aitäh, härra volinik, selle aasta jaanuaris äh, soovisite te uut seadusandlust selleks, et ettevõtete struktuuri ja juhtimist kontrollida ning see hääletati, selle poolt hääletati suure häälteenamusega ning kindlasti mõistate, kui oluline see on konkurentsi eh, eeskirju eh, pea, silmas pidades. ettevõtete juhtimine ning struktuur ettevõtete restruktureerimise ennetamine on siis selleks teemaks. tegemist ei ole minu vastutusalaga. võib-olla see on siseturu küsimus hoopiski, ütleb härra volinik. aitäh, härra volinik, te ju esindate siin volinike kolleegiumi. äkki te saate midagi ütelda, aga härra volinik ütleb, et ta ei saa vastata kõikidele küsimustele. ma väga vabandan, ütleb härra volinik, ma ei saa sellele vastata ma võin selle küsimuse Michel Barnier edasi anda või samamoodi ma ütlesin ka härra Kozesile, ma ei saanud tema küsimusele vastata, ma ei saa kõikide teemade kohta vastust anda. võttes arvesse selle õigustiku olulisust, ütleb kõneleja, ma oleksin oodanud teilt vastust ning volinik ütleb, ma saadan selle küsimuse edasi härra Barnierile. kindlasti ei saa ta avalikult oma arvamust välja ütelda, võib-olla eraviisiliselt ning seda oleks väga huvitav kuulda. ning ALDE poolt, Olli Schmidt, sa oled siin oodanud väga kannatlikult. aitäh! härra volinik, te olete väga tark mees ning kindlasti on teil juba vastus olemas Lähme nüüd energiahindade juurde ning eelmise nõukogu järeldused siin on väga palju ad hoc meetmeid vastu võetud ning teie olete sellega seotud. eile kuulsin ma, et BMW on Ameerika Ühendriigisse uut tehast loomas, sellepärast et Saksamaa energiahinnad on kuus korda kõrgemad kui seal ning me oleme kuulnud äh, juba sellest, et milline revolutsioon on toimumas Ameerika Ühend, äh, Ameerika Ühendriikides, kuid äh, Euroopas me ei tea veel, mida teha. oleks vaja, et meil oleks ühine meede energia teemadel ja ühine seisukoht, sest me kaotame konkurentsi võimet iga päevaga, see oli minu esimene küsimus. teiseks, ma kuulsin et komisjonis olete te arutanud mõningaid meetmeid söetööstusele. kas te saaksite nüüd kinnitada mulle, ma ei saa ütelda, et meile, sest ähm, meid on vähe, kuid äkki te saaksite kinnitada, et need meetmed ja need äh, plaanid, mis meil on Euroopas ähm, terasetööstusele vastu võetud, on Euroopa konkurentsipoliitikaga kooskõlas? aitäh, härra Schmidt mis puudutab energiasektorit, siis ma olen lugenud väga suure huviga ja väga hoolikalt Euroopa äh, Ülemkogu järeldusi energiaturu kohta. ma oma sissejuhatavases kõnes juba ütlesin, et nii antitrust kui ka riigiabi ja kartellid puutuvad kõik konkurentsipoliitika alla ning äh, me tegeleme energiateemadega hilju-, viimasel ajal väga sageli, see on kõikide meie majandussektorite jaoks põhivaldkond ning väga oluline, et konkurentsipoliitika ähm, eeskirjad oleksid kasutatud kohaselt. Gilda kla-, gaasirevolutsioon, mis on toimunud, on meie ette seadnud suure väljakutse. ning mul on väga mul oli väga hea meel lugeda neid äh, järeldusi, millega tulid välja meie riigipead ja juhid, et meie läheme sihikindlalt edasi ühtse energiaturu suunas järgmisel aastal juba. kuid samal ajal, kui ma nüüd loen selliseid järeldusi, siis ma loen sealt välja et meil oleks vaja luua paremaid äh, võrgutöö ühildamist ning ähm, siin on mitmeid äh, küsimusi, mis on jäävad lahtiseks ning kui ma olen va-, kui ma nüüd vaatan Euroopa Liidu ühistegevusi, järgmine finantsraamistik näiteks ning Euroopa rahastu küsimus ning need ressursid, mida me kasutame Euroopa rahastu jaoks, energiaturgu, turgude ühildamise jaoks, siis mulle tundub, et sellest rahastust ei piisa ning seega me peame leidma uued investeeringud, need peavad olema väga suured ning äh, võtma vastu poliitikat, kuidas me saame ühendada oma siseturg tõeliselt nii gaasi kui ka elektrituru jaoks. mis puudutab taastuvenergiate toetuskavasid, kui me nüüd seda ühendamisega edasi ei lähe, siis ühel päeval peame me hakkama tõsiselt vähendama taastuvenergia toetusi, sellepärast et taastuvenergia äh, ei, läheb ikkagi edasi ning äh, see oleks energia raiskamine, kui me ei saa seda energiat kasutada selles riigis, kus seda toodetakse ning et me ei saa seda ka teisteks eesmärkideks teistesse riikidesse üle äh, kanda või edasi viia, võiks ka edasi rääkida sel teemal. ning lõpetuseks, energy mix, kas tuumaenergia või mitte ja taastuvenergiaga ühendada siin on äh, väga palju tööd äh, teha, mis on seotud kõik äh, riigi abiga ning antitrusti küsimustega ning me peame kõik need ühte perspektiivi panema. kui me seda ei tee ja meil tuleb siis ühelt poolt maagaasi ning kildagaasi tuleb siis teistest maailma riikidest, siis ei vii see mitte kusagile me räägime siin kahe tuhande kahekümnendaks aastaks mitmetest äh, kahekümnetest, kuid kahekümne aasta jooksul me ei saa, kahekümnendaks aastaks me ei saa konkurentsivõimeliseks muutuda, kui me midagi ei tee ja eriti ei tee nendes võtmeküsimustes. mina kui konkurentsivolinik, ma puutun nende küsimustega igapäevaselt äh, kokku ning vaatan, milline on see tulemus, kui me ei äh, võta kasutusele ühistrateegiat, ühispoliitikat poliitikat. terase küsimus. ettepanekutes, millega härra Tajani, minu kolleeg, on, on, on vastu võtnud, millega ta milles ta väljendab nendes terase peatükkides seda, et ei ole mitte mingisugust põhjust äh, see kõrvale jätta konkurentsipoliitikat silmas pidades, kuid äh, nüüd ma edasi enam ei lähe um,. Bernd Langel soovib uuesti sõna võtta, sa pead minu vastu kena ol-, olema, kui sa seda tahad teha. härra volinik, ma tahaksin veel küsida ka veel kord oma kolmanda küsimuse kohta Äh, see tähendab äh, maapiirkondades lairiba ühendus ning äh, avaliku raha toetust sellele, kas meil on siin mingisuguseid erandeid, grupierandeid, kas te töötate sellel teemal ja kui meil on veel aega ja mul on võimalus, siis tahaksin ka teada, kui kaugele te olete jõudnud energiaintensiivse tööstuse õigustiku alal konkurentsipoliitika raamistikus okei okay., I, I think I ma tegelikult vastasin teie esimesele küsimusele lairibaühenduste kohta. ma arvan, ma vastasin, aga ma võin korrata. ma kordan. me võtsime vastu uue lairiba suunise eelmise aasta detsembris ja seega on esitatud ka siis uus kaalutlus selle kohta, kuidas avaliku sektori vahendeid saab kasutada lairiba laiendamiseks. kui uus äh, määrus, mis homme tuleb arutusele nõukogu tasandil ja kui nad meie seisukohti jõustamismääruses toetavad, ehk siis teisisõnu toetavad seda, et tuleb laiendada plokierandite võimalusi investeeringute puhul äh, lairibasektorisse, siis äh, see tuuakse sisse üldisesse äh, plokierandite seadusandlusesse, mis tuleb selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses vastuvõtmisele. kuid selleks, et see meie määrusesse saaks sisse, on selleks kõigepealt vaja nõukogus võtta enne määrus vastu. energiamahukad tööstused väga oluline küsimus muidugi peaasjalikult Saksamaal, aga mitte ainult. vane, vanasti oli niimoodi, et meil oli skeem paigas näiteks Saksamaal kaks tuhat üheksa, et teatud sektoreid äh, neid hüvitati, kui nad hoidsid kokku äh, CO kahe heitkoguseid ja siis olid seal toetuste andmised ühele ja teisele poole, me ka ajutasime juurdluse kaks tuhat üheksa selle kohta, nüüd me oleme selle juurdluse peavitanud, peatanud, sellepärast et me jõudsime lõpplahendusele, kokkuleppele Saksa poolega. sest peaaegu kõik olid rahul uue eh, emissioonidega kauplemise süsteemi suunistega ja läheme üle kahe tuhande üheksanda aasta süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise seegi juurde. me oleme Saksamaal alust-, avanud ühe juurdluse võrguoperaatori seisukohast, kes kasutavad siis äh, võrguenergiat sest mõningate energiamahukate tööstuste jaoks on ette nähtud erand ja selle erandi maksavad kinni võrguoperaatorid ja teised kasutajad ja omakorda kantakse see lisakulu siis üle tarbijale ja me juba mõned kuud tagasi avasime juurdluse selle kohta. ja analüüsime praegu seda, et kui, kas või mitte avada juurdluse, ilmselt avame ühe teise Saksa skeemi osas, taastuvenergiate skeem nimelt kus põhimõtteliselt äh, on äh, samasugune seem paigas, et äh, privileeg antakse mm, energiamahukatele tööstustele, kes maksavad väga väikseid mak-, maksavad väga vähe selle eest, mille peavad omakorda finantseerima siis teised võrgukasutajad. ja seekord siis taastuvenergia võru, võrgukasutajad ja jällegi tarbija on see, kes lõpuks selle arve kinni maksab me ei taha paralleelselt neid juurdlusi avada, sellepärast et Saksa ametivõimud ütlesid, et nad valmistavad ette uue seadusandluse. ma ütlesin, et ootame ära selle uue seaduse ja võtame arvesse uue režiimi ja mitte ainult vana režiimi. peame nüüd siis otsustama, mida teha. käisin hiljuti Berliinis, kohtusin asekantsleri ja keskkonnaministriga et kui me juuniks ei saa infot uue seaduse kohta, siis me avame juurdluse. kas te terase küsimusele vastasite, küsib äh, proua Bowles äh,. jah, aga lõpetasin lause sõnaga aga. suur tänu. alati on mõtet äh, lõpuni kohale jääda. tuletaksin kõikidele meelde, et meie tänane kohtumine hakkab kell viisteist kolmkümmend ja me vahetame saali ASB 5G kolm on tulemas ja fakta kohta on siis kuulamine esimesena päevakorras. suur tänu!